ma kuulutan äh, avatuks äh, äh, kümnendal äh, mail katkestatud äh, istungjärgu ja üheksanda ja kümnenda mai kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta istungite protokollid on nüüd kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, seega on protokoll äh, heaks kiidetud proua Berger Brun ähm, edastas mulle oma äh, parlamendiliikme äh, äh, mandaadist loobumise avalduse alates kolmandast maist kaks tuhat kaksteist. parlament võtab selle teadmiseks ning vastavalt kodukorra artiklile neli lõikele kolm Äh, konstateerime, et tema äh, koht on vakantne. Rumeenia pädevad ametiasutused teavitasid mulle, et äh, proua Rovana Plumbi asendab alates kaheksateistkümnendast maist kaks tuhat kaksteist proua Minu-, Min-, Minodora Tsivkliveti. ma tervitan seda uut kolleegi ja meenutan, et kodukorra artikli kolm lõike kaks alusel äh, kuni tema mandaati ei ole kontrollitud või kuni keegi ei ole vaidlustanud tema mandaati, on proua Mindora Klivetil kõik õigused parlamendis, parlamendiorganites eeldusel, et ta on teg-, avaldanud, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi saadiku ametiga.